sektor budowlany stanowi bardzo aitäh! ehitussektor on väga oluline majanduse osa paljudes riikides ja kui me soovime stimuleerida siin kasvu, siis ei saa tähelepanuta jätta seda majanduse väga olulist äh, sektorit. me kõik mõistame, kuivõrd oluline on olla kindel, et äh, ehitised on tõesti turvaliselt, kindlalt äh, ehitatud, on siis tegemist erahoonetega või äh, avalike hoonetega ning äh, oluline on loomulikult kõrvaldada mm, takistused ehitustoodete sujuva liikumise teel ehitusturul Euroopas. ma täielikult toetan mõtet suurendada ohutust selles sektoris Ahora por un minuto el señor Antoniozzi. härra Antoniozzi, palun üks minut. Señorías, los que no vayan a participar en la explicación de voto, que austatud daamid ja härrad, need teist, kes ei kavatse oma hääletust selgitada, palun lahkuge saalist vaikselt ma ei, ma ei kuule eriti midagi, härra president, aga mis puudutab Steineri raportit, siis ehitussektori tähtsus Euroopas on ilmselge. me oleme seisnud silmitsi probleemidega, mis mõjutab kahteteistkümmet miljonit inimest, kes otseselt on seotud selle sektoriga ning proua Steineri raport on väga oluline selleks, et eemaldada riiklikud ähm, tõkked ja takistused äh, toodete vaba liikumise teelt Euroopas. see võimaldab meil jätkata ühisturu ülesehitamist äh, antud sektoris. mulle meeldib viide VKE-dele ehitussektoris ja see, et erilist tähelepanu on pööratud ehitustoodete ringlusse võtmisele, mis on ääretult oluline selleks, et võidelda kliimamuutuste vastu. samas tahaksin kasutada siinkohal võimalust pööramaks tähelepanu sellele, et ehitustööliste sest rääkides tuleb mõelda ka töötervishoiule, tööohutusele, suunised siin on kasulikud, aga mitte piisavad. meie ülesanne on neid teemasid kiiresti edasi arendada, tagamaks, et ehitustöölised saaksid ehm, kõrgema võimaliku kaitse. tööõnnetused eh, on, ehm, esinevad üle kogu Euroopa ja ma loodan, me selles osas suudame midagi ära teha. aitäh, härra Antoni Otsi. proua Takula, palun. arvoisa puhemees. austatud president kõigepealt ma tahaksin Katrin Stiilerit tänada selle väga hea raporti eest. väga tähtis on see, et me juhime tähelepanu ehitustoodete ühtlustatud turustustingimustele ja meil on tulevikus vaja äh, kvaliteetsemat ja paremat ehitust ja siin tuleb meelde tuletada seda, et tegemist on äh, konkurentsiga ja konkurents ise ei ole tähtis, vaid tähtis on lõpptulemus, et see, et need ehitised, mida Euroopas ehitatakse, et nad oleksid turvalised nii nende kasutajatele kui ka et nad oleksid turvalised ehitusprotsessi käigus nendele eh, inimestele, kes töötavad. on väga tähtis see, et see ühtlustamine leisa, leiaks aset nii e-, ehitustoodete kui ka turustamise osas ja väga tähtis on ka parimad praktikad, sellepärast et on veel selliseid Euroopa riike, kus kasutatakse selliseid materjale, mis ei ole head inimeste tervisele ja näiteks hallituse probleemid on äh, laialt tuntud. ja seetõttu peame me läbi innovatsiooni tegema kõikvõimalikku selleks, et meie ehitustooted oleksid sellised, et nad oleksid tervislikud ja nad oleksid kasulikud nendele inimestele, kes neid kasutavad, nii et ma tahaksin tänada selle väga hea raporti eest, ja loodan, et tulevikus on Euroopas meil just turvalised ehitustooted ja äh, ka head tingimused nende turustamiseks. aitäh, Hanen, üks minut uh, aitäh, härra president, möödunud nädalal äh, käis äh, Prantsuse peaminister Londonis ja ütles, et me peame ühinema projektiga äh, aitamaks eurot. jätkame hetkeks kõrvale küsimus, kas meid tuleb jälle vedada teiste probleemide sisse, vaid keskendugem äh, siin põhilisele loogilisele veale. ta ütles, et Euroopa integratsioon toimib, äh, seega süvendagem integratsiooni Euroopas. aga te näete ise, milline siin probleem on nii et tundub, et ükskõik, milline probleem on, on vastuseks alati see, et äh, meil on vaja suuremat integratsiooni Euroopas, aga kindlasti tuleb Euroopas päev, kus me äh, enam ei saa äh, suruda äh, peale ähm, teiste arvamust turgudele ja inimestele. nii et see pettus varsti langeb kildudeks. aitäh, härra Hänen! aga teie hääletuse selgitus ei puudutanud absoluutselt äh, selle raporti teemat. Mm, samas loomulikult meil on siin sõnavabadus siin kojas, nii et midagi pole teha. aga nüüd äh, Stifleri raport, mis puudutab humanitaarabi, üks minut, äh, Mastella. president, Union Europea il primo donatore. austatud president Euroopa Liit on kõige suurem humanitaarabi osutaja maailmas üle neljakümne protsendi ja läbi oma humanitaarpoliitika näitab Euroopa Liit konkreetselt seda, kuivõrd tähtsaks ta peab nende rahvaste abistamist, kes on eriti haavatavas olukorras. ja detsembris Äh, konsensus, millele kirjutasid alla komisjon, nõukogu ja parlament, kujutab endast tõsist sammu edasi. ma tahaksin meelde tuletada, et need kohustused, mis tulenevad sellest kokkuleppest, kehtivad nii liikmesriikide jaoks kui ka Euroopa Komisjoni jaoks. väga tähtis on see, et äh, ka poliitikud äh, võtaksid endale samaväärseid kohustusi, kui on erinevad organisatsioonid endale võtnud. ja on vaja seda, et meie po-, meiepoolsed tegevused oleksid kooskõlas Euroopa üldse kontak-, kontekstiga. härra Antino üheks minutiks, palun signor presidente onorevoli colleghi credo che la relazione approvata austatud härra president. see raport, mille me täna vastu võtsime ja mille on koostanud äh, proua Stifler, keda ma siinkohal tahaksin selle eest tänada, kujutab endast teksti, mis muudab Euroopa poolt antava humanitaarabi nähtavamaks ja sidusamaks. Euroopa teeb tihedamat koostööd äh, jõudmaks konsensusele ja andmaks äh, humanitaarkriisile ühise, ühise vastuse kõik, me peame tegema kõike meist sõltuva selleks, et humanitaarvaldkonnas tegutsejad saaksid paremini kontakti võtta elanikkonnaga, keda, kellel seda pro-, äh, abi vaja on ja tänu kahepoolsetele programmidele äh, peaksime me tegema veel rohkem, kui me oleme siiani teinud. vajadus humanitaarabi äh, järgi on väga suur ja tihti on humanitaarabi kohaletoimetamine keeruline ja ka ohtlik. see kokkulepe, mis on saavutatud, kujutab endast konsensust Euroopa Liidu tasandil ja see tugineb neutraalsuse, sõltumatuse põhimõtetele ja humanitaarabi peab osutama öö, äh, inimestele tulenevalt nende vajadustest. Senor Antoniotsi. härra Antoniotsi, üks minut, palun. Momento esponenziale de catastrofi naturali, sia nel loro numero. looduskatastroofide arvu suurenemine ja nende pidevalt tõsisemaks muutumise, muutumine on meid pannud olukorda, kus on järjest suurenev huvi, suurenev vajadus humanitaarabi järele ja Pakistanis ja Haitis toimunu näitab seda, et meil on vaja tugevdada Euroopa Liidu poolt tehtud seoses, tehtavat seoses looduskatastroofidega. ma olen selle raporti ülläänemisega nõus ja eriti sellega, et Euroopa Liit peab olema humanitaarabi põhimõtete edendajaks. see on ette nähtud ka Lissaboni leppes. me peame arvestama ka seda, milline on Euroopa Liidu kaal selles valdkonnas, sest Euroopa Liit on kõige suuremaks abiosutajaks maailmas. ja nii, nagu on öelnud äh, kolleeg Stifler oma raportis, on äh, täiesti loogiline, et me peame tugevdama oma tegevust selles valdkonnas ja tegema koostööd nende riikidega, kes äh, suudavad pakkuda meile selles osas ka tõhusat abi. härra Hänen, üks minut, palun. palun, härra Hänen, teil on sõna minutiks, kas te ei soovi? olgu siis nii, kui ei soovi. sellisel juhul oleme jõudnud äh, proua Sarvu raporti juurde põllumajanduse tunnistamine strateegiliselt tähtsaks sektoriks toiduga kindlustatuse tagamisel ja üheks minutiks saab sõna härra Higins. aitäh, härra president, mul on väga hea meel võimaluse eest hääletada selle raporti poolt, sest see äh, ütleb, et toiduga kindlust-, kindlustatus on üks inimõigus inimestel on vaja ootut piisavat eh, toiduvaru, nii et ei halvendataks loodusressursse, ei tuua kaasa eh, kõrget hinda eh, kliimale. toidu tootmine on seitsmekümne protsendi võrra tõusnud selleks, et toiduga kindlustada elanikkonda, mis aastaks kaks tuhat viiskümmend tõuseb võib-olla üheksa miljardini. nii et see kolmsada miljonit inimest üle kogu maailma on pidevalt näljas äh, vaesuse tõttu ning äh, ootavad äh, pikaajalisi lahendusi selleks, et saavutada toiduga ta tagatus, kuusteist protsenti Euroopas elab alla vaesuse piire ja me peame kiiresti tegelema selle probleemiga, on ääretult oluline, et ühise põllumajanduspoliitika finantseerimine pärast aastat kaks tuhat kolmteist mm, mm, võtaks seda kõike arvesse, me peame tagama vähemalt selle, et eelarve jääks, kui mitte ei suureneks, siis jääks samale tasandile no.. aitäh, nüüd üheks minutiks saab sõna härra Roode. parlamentet har i dag valgt for... palju tänu. parlament on täna otsustanud äh, tunnistada põllumajanduse strateegiliseks sektoriks toiduga kindlustatuse tagamisel äh, me saame aru sellest, et põllumajandus on strateegilise tähtsusega, tagamaks ka rahva tervishoid ja säästev majanduskasv. meil on eh, koolipiima, koolitoidu eh, programmid eh, ja me hääletasime nende ettepanekute vastu, samas läksid need läbi aga loomulikult me peame oma põllumajandusele looma head tingimused ja ma ei usu, et need kooliprogrammid oleksid siin heaks võimaluseks, kuidas edasi liikuda. me peame investeerima teadusuuringutesse ning andma põllumajandustootjatele võimaluse võtta tarvitusele uuenduslikud tehnoloogiad. igal juhul ma leian, et raport oli siiski hea ja me hääletasime selle poolt. aitäh, härra Rõõda. nüüd saab sõna härra Mastello üheks minutiks presidente la sicurezza alimentare rappresenta ogni giorno austatud president, toiduga kindlustatus on ehm, inimkonna jaoks põhiõiguseks ja seda tuleb tunnustada. mitte kõigil ei ole üht, ühesugune juurdepääs toidule, samas tuleb see õigus tagada. Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika peab seda vajadust arvesse võtma ning väga selgelt ja ühemõtteliselt äh, Äh, astuma samme selleks, et tagada toiduga kindlustatus, äh, võttes arvesse ka äh, kliimamuutuste eesmärgid ning territoriaalse tasakaalu saavutamise vajaduse Euroopa Liidus. meil on vaja tagada oma toodete konkurentsivõime, samas pöörata tähelepanu ka sellele, et äh, kohalik toit oleks kohapeal kättesaadav, mis annab alati väärtusliku panuse toiduga kindlustatuse tagamisel ja tihtipeale on, äh, osutub see ka parimaks võimaluseks maa parimaks kasutuseks erinevates ri-, regioonides, kus võetakse pikas perspektiivis arvesse kohalikke olusid. aitäh, härra Mastela! härra Kalinovski, palun nüüd üks minut. palju tänu. meie kui Euroopa Parlamendi saadikute roll on parandada Euroopa kodanike elujärge ning avada neile juurdepääs ohutule ja kvaliteetsele toidule, see on meie suurim prioriteet. toidu nappus ja kõrged toiduhinnad toovad kaasa rahutused äh, rahva hulgas ja seda me ei saa endale Euroopas lubada ja me ei tohi seda lubada. vaadates äh, kliimamuutuse äh, probleemile, majanduskriisile, mm, on toiduga kindlustatus ohtu sattunud paljud inimesed eh, tegelikult elavad näljas ja just sel põhjusel on meil vaja anda eriline staatus põllumajandusele, et meil oleks võimalik eh, kasutusele võtta erakorralisi meetmeid, mis on eh, konkreetselt välja töötatud just selleks, et toime tulla toiduga varustatuse kriisile, kui see peaks tekkima. You are a veteran because härra Perelli, üks minut. Certezza nell'approvvigionamento alimentare delle popolazioni aitäh, president. toiduga kindlustatus, toidu usaldusväärsus on suureks väljakutseks mitte ainult Euroopas, vaid kogu maailmas mina olen raporti sisuga väga rahul, eeskätt just seetõttu, et saadakse aru, et toiduga kindlustatus on inimkonna põhiõigus. toiduga kindlustatuse eesmärki on võimalik saavutada ainult sellisel juhul, kui me ähm, lahendame kaks olulist küsimust ehk hindade volatiilsus turgudel ning äh, toiduga kindlustatuse tagamine. Euroopa peab võtma tarvitusele ühiseid tõhusaid meetmeid selleks, et tagada äh, kindel toiduga varustatus ja et üle saada asümmeetriast, mis meil senini on olemas Euroopas Äh, toodete kvaliteedi osas Euroopa toodete puhul ja toodete puhul, mida imporditakse. aitäh, nüüd härra Jaha, üks minut. Äh, härra president, ma mis, mis puudutab seda põllumajanduse tähtsuse raportit, siis siin on üks aspekt, mis mulle eriti meeldib see toob keskpunkti põllumajanduse. meil on tarvis tugevamat ühtset põllumajanduspoliitikat ja ma olen väga tänulik raportöörile. ühes küsimuses aga hääletasin ma teistmoodi. nimelt küsimuses, kus räägitakse toiduabiprogrammist Euroopa Liidus. mulle tundub, et toiduabi jagamine peaks olema liikmesriikide asi, sest selliseid äh, näljaprobleeme saab lahendada ainult koha peal, ehk siis liikmesriikide sees. suur tänu, härra Jaar. proua Toots, üks minut. antud raport rõhutab, kui oluline on toidujulgeolek. Toi- ja Eh, siin rõhutatakse ka seda, et meie talunike tooted on ühiskonnale väga olulised, kuigi seda väga ei tunnustata, aga siin on üks probleem. hiljuti olen ma kuulnud suuri kõnesid selle kohta, et ühine põllumajanduspoliitika peaks muutuma eelkõige keskkonnapoliitikaks. see lõppkokkuvõttes minu arvates tähendab justkui, et me saame ilma Euroopa taluniketa hakkama ja me saaksime toidu importida, see on vale meie talunikud toodavad toitu sellisel moel, mis ei kahjusta keskkonda ja mis puudutab importi, siis maailmaturud on liiga ebastabiilsed nii hindade, hindade kui tarnekindluse poolest. meil on tarvis tagada tugev ühise põllumajanduspoliitika eelarve, me peame õhutama noori talunikke, tagama endale tulevik selles sektoris, meil on tarvis tagada teadus- ja arendustegevus, et meie talud oleks tõhusamad ning me peame vähendama bürokraatiat, mis pärsib meie talunike tööd. suur tänu, proua Toots. ja nüüd üheks minutiks härra äh, Euginas. suur tänu, president. viimastel nädalatel on erinevad parlamendikomisjonid tegelenud ühise põllumajanduspoliitikaga, täpsemalt selle reformiga pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat. põllumajanduse puhul on ju alati ka selge, et toiduainetega, toiduainete tarnekindlus on ääretult tähtis. ning see on seotud ka tänase raportiga, siin räägitakse, et toiduga varustatus on põhiõigus ning see tuleb tagada ükskõik millisel moel. samas tuleb tähelepanu pöörata äh, kriisiolukordadele, nagu näiteks see dioksiiniskandaal, mis praegu meid ümbritseb, kus dioksiini leiti taludes, aga see peaks kehtima ka tavajuhtudel, kui me peame aitama kaasa tarne- ja tootmisahela toimimisele ning nii tarbijate kui tootjate olukorra parandamisele. loodetavasti parlamendi heaks kiidetud dokument on ainult üks osa tervest hulgast põllumajandusega tegelevatest aktidest, suur tänu. suur tänu, president toiduainete tootmist ohustavad mitmed ohud maailmas, näiteks kliimamuutus, mis ohustab toiduga varustatust üheksa miljardi inimese puhul, kes maailmas elavad kahe tuhande viiekümnendal aastal. meil on siin mitmed tarnekindlusega seotud väljakutsed. probleemiks ei ole mitte ainult konkurentsivõime, vaid ka traditsioonilise põllumajanduse säilitamine, väiketalud, tuleb aidata kaasa ka orgaanilisele põllumajandusele. samuti on järjest enam täheldatavad looduskatastroofid, mis ei võimalda harida suuri maatükke. selleks, et lahendada need probleemid ja tagada õiglane sissetulek talunikele tuleb ühine põllumajanduspoliitika vähemalt samas suur, suurusjärgus säilitada. tegemist on väga strateegilise sektoriga meie jaoks, seetõttu ma toetasin ka seda raportit. nüüd härra Tarabella, üks minut. olgu, kuna teda ei ole, siis üheks minutiks härra Takula presidente onorevole tarabella. ensinnäkin haluan sanoa että on erittäin hyvä ma tahaksin öelda, et see on väga hea, et täna äh, praegusel hetkel Euroopa Parlament on tunnistanud äh, põllumajanduse strateegiliselt tähtsaks valdkonnaks ja toiduainetega kindlustamise. see on, eriti tähtis on see, et need toiduained, mida me Euroopa Liidu territooriumil toodame, et nad eelkõige oleksid tervislikud, puhtad ja võib öelda niimoodi, et ma olen natukene mures sellepärast, et meil on äh, rohkem tähelepanu äh, osutatud kogustele kui kvaliteedile ja me oleme kõrvale jätnud need nõuded, mis puudutavad just tervislikkust. ja kui me räägime toiduga kindlustamisest ja toiduohust, ohutusest, et väga tähtis on just see, et need toiduained, mida me Euroopa kodanikele pakume, et nad oleksid tervislikud. ja väga tähtis on eh, jälgida eh, või tagada see, et Euroopa Liidu liikmesriikides põllumajandustootmine säiliks. väga tähtis on see, et meil oleks oma põllumajandus, ja et me saaksime ellu rakendada seda öö, äh, oma toiduainetega varustamist ja härra pre-, president, ma tahaksin rõhutada just neid põhimõtteid, mis on seotud tervislikkusega ja ma loodan, et et me saaksime tagada just selle oma paikkonna toiduainetega varustamise ja põllumajandusel on head eeldused arenemiseks ja loodame, et kõigis liikmesriikides on võimalik ka edaspidi tegeleda põllu, põllundusega, sellepärast et see on väga tähtis meie toiduainete sektori tuleviku jaoks just. härra Tatarella, um, üheks minutiks, palun. suur tänu, härra president ma hääletasin suure veendumusega niivõrd tähtsa raporti poolt. ma tahaksin rõhutada just lõiget kolmkümmend viis selles keskkonnakomisjoni arvamuses tegemist on väga hästi struktureeritud arvamusega, kus rõhutatakse Euroopa Toiduohutuse Ameti tähtsust. toiduameti, kes peab andma hinnangu erinevatele riskidele, mis seonduvad toiduahelaga ja kes peab ellu kutsuma just need meetmed, mille eesmärgiks on kodanike tervise kaitsmine ja selles kontekstis me sooviksime, et kõik liikmesriigid looksid liikmesriikide siseselt ka sellised ametid, kes saaksid selle Euroopa Liidu vastava agentuuri või ametiga koostööd teha see, mis hiljuti Saksamaal aset leidis ja tegemist on tõesti väga tõsise juhtumiga, näitab meile seda, et kõigis liikmesriikides on meil vaja sellist toiduohutuse siseriiklikku asutust ja on tõesti üllatav et, et pärast äh, seda, kui Itaalias selline amet loodi, valitsus muutis meelt ja seda eelarvelistel põhjustel. aga siia, seda, sellist tegevust ei tohiks puudutada eelarvelised äh, piirangud. see on nüüd see, mis puudutab äh, hääletuse selgitusi ja läheme edasi kell kolm, head isu kõigile!